avati eile õhtul ja Euroopa Liidu välisteenistus praegu analüüsib seda avaldust selleks, et määratleda, millised võiksid olla järgnevad sammud ja võimalused edasi tegutsemiseks. aitäh, president! Was machen wir denn jetzt? Das ist heute dran, ne? Ja. Äh, Okay. on which is concerning the uh, report uh, the hästi ja mis puudutab nüüd härra Howitti raportit äh, siis äh, te soovite kõigepealt kuulata kolleeg Howittit, Lady Ashton ja siis võtate ise sõna, palun härra Howitt. suur aitäh, härra president, meie aastaaruanne äh, inimõiguste kohta raport äh, täna tuleb väga olulisel hetkel, sellepärast et see võimaldab selle strateegilise vaatega äh, kord eluajal võimaluse sättida inimõigused veel olulisemale kohale, kui Euroopa Liidus see praegu on. kui inimõigused on meie oluliseks hõbeniidiks, siis me peame käsitlema inimõigusi kui ravimid kõige, kõige õige poolt me peame tagama, et äh, Lady Ashton ja inimõiguste küsimused äh, saavad kuuldavaks äh, kogu maailmas, ka nõukogu ja teised välispoliitika töörühmad peavad inimõigustega tegelema ja selle tõttu me täname Lady Ashtonit, et ta on tulnud meie arutelule täna me peame tagama, et kõikidesse meie delegatsioonidesse on tagatud inimõiguste infopunktide ülesseadmine, me peame vabakonna organisatsioone äh, käi-, käitlema kui partnereid ja mitte mm, mehhanisme. Äh, samuti me peame tagama, et inimõiguste äh, tagamine Euroopa Liidu poolt oleks tagatud ka kolmandates riikides. me peame kaitsma inimesi, kelle elud on üle maailma ohud, ohus, aga see tähendab ka seda, et välispoliitika Euroopa Liidu suunal peab olema sellele mm, eesmärgile pühendatud ning äh, vastutus äh, peab olema mõlemapoolne nii koha peal kui inimõiguste toetajate poolt Euroopa Liidus. Äh, Euroopa naabruspoliitika praegu sallib kolmeteist riiki, kes ei ole alla kirjutanud või ratifitseerinud äh, Euroopa Liidu piinamisvastast protokolli ning Ühendkuningriik, minu enda koduriik, on takistanud Euroopa Liidu äh, inimõiguste konventsiooni ratifitseerimist kõrge esindaja, ma saan aru, mikspärast te olete rohkem rohkema eest eh, põhimõtet raka-, rakendanud Araabia kevade eh, protsessis, aga kui me Gaddafiga kaubanduslepet arutasime neli nädalat enne seda, kui me hakkasime riigi peale pomme viskama, siis täna peaksime me arutama vähem vähema eest põhimõtet. Euroopa Liidu rahvusvaheliste kokkulepete peatamine on väga jõuline meetod inimõiguste kaitseks ning lävendid peaks äh, seadma paika kolmandate riikide jaoks ja äh, mehhanismid peaksid olema meie käsutuses, mis võimaldavad inimõigusi kaitsta. inimõiguste nimel kaitsmine on palju olulisem kui Euroopa üks, ühtsuse nimel vaiki olla. seetõttu õnnitleme me Austriat ja Belgiat, kes Äh, hääletasid äh, Palestiina äh, asunduste kaitseks ning toetasid ka Gaza sõjakuritegude uurimist. meie variraportööde koostöö ei ole toimunud mitte väga kind-, kindlates tingimustes, vasak-parem skaalal tekkisid meil lahkhelid nii naisküsimustes kui diskrimineerimisküsimustes homme loodan ma, et kõik meie hääletame koos inimõiguste nimel. selles raportis olen ma uurinud väga lähedalt sotsiaalmeedia ning ettevõtete ja inimõiguste vahekorda kuna uute tehnoloogiate eest käib suur võitlus, siis kasutatakse meediat aina rohkem ka vabanemiseks, aga ka inimeste allasurumiseks. seetõttu ma peaksin kindlasti ütlema, et Vodafone peaks Mubaraki olukorrast õppima ning Google ei tohiks kindlasti Hiina tsensorlusele alla anda. tulen ma raportis eh, oma nende teemade juurde tagasi ettevõtete sotsiaalsest vastutusest äh, selle aasta teises pooles. nii et äh, äh, inimõigused peaksid olema kaitstud Euroopa Liidus samalaadselt kui Ameerika Ühendriikides ning ähm, konkreetseid meetmeid on vaja, et näidata seda, et me oleme mineviku vigadest õppinud enne Araabia kevadet ning öö, mõtte- ja väljendusvabadusel on uue meedia ajastul hoopis teine tähendus. see on minu võtme, need kuuluvad minu võtmejärelduste hulka, aitäh! kolleeg Hauet. suur tänu, kolleeg Hauet ja järgmisena saab sõna härra Preeda Arengukomisjoni nimel. aitäh! ma olen raportööriks äh, TV komisjonis äh, selle raporti osas ning sooviksin äh, härra Howitit tänada, et nad võtsid arvesse peaaegu kõik meie ettepanekud oma, ta võttis arvesse kõik meie ettepanekud oma lõpptekstis. see inimõiguste teema on väga oluliseks osaks ka Lissaboni lepingus ja demokraatia areng on tõepoolest midagi, millele me peaksime eh, kõik tähelepanu pöörama, kuid väga palju on selles vallas veel ära teha selleks, et strateegiast saaks tõepoolest ka reaalsus. Eh, siin peavad olema meil ka vastavad eelarvevahendid ja need kriteeriumid peaksid olema väga selgelt välja toodud praeguses majanduskriisi olukorras on sellest küll väga raske rääkida, kuid kindlasti peaks äh, inimõiguste ning demokraatia arendamist äh, rahaliselt veelgi enam äh, toetama, aitäh! Grazie per la Commissione per i diritti della donna, l'onorevole Jimenez. suur tänu, naiskomisjoni nimel palun proua Jimenez üheks minutiks Allora, l'onorevole Jimenez non è in aula, quindi do la parola al vice... Annan siis sõna äh, nüüd Lady Ashtonile. Thank you very much, madam president. aitäh. juba aastast tuhat üheksasada kaheksakümmend kolm, kui Euroopa Parlament hakkas iga-aastaselt vastu võtma äh, raporteid ning resolutsioone inimõiguste kohta, on siinne koda teinud enam kui ükski teine Euroopa Liidu institutsioon inimõiguste eest võitlemisel. me ühi-, oleme ühinenud oma eesmärgi nimel, me kõik soovime näha vabamat maailma, me sooviksime, et austataks inimeste väärikust, ükskõik kust nad siis ka pärineksid ja Euroopa Liit ning eriti just välisteenistus on mänginud võtmerolli selleks, et aidata inimesi oma õiguste eest võitlemisel. kõigepealt sooviksin õnnitleda härra Howitit selle puhul, et on saavutatud poliitiline konsensus, mis hõlmab kõiki poliitilisi äh, fraktsioone ja kindlasti on sellest raportist väga palju kasu kolleegidel äh, komisjonis ning ka nõukogus. juba esimene lõige toonitab sidusust Euroopa Liidu sise- ning välispoliitika vahel ja üks, ja see oli üheks põhiteemaks ka minu teatises detsembrikuus. see on väga oluline teema parlamendis sel nädalal, sest neljapäeval kuuleme me ka nõukogu ning komisjoni avaldusi Euroopa Liidu liitumise kohta Euroopa Inimõiguste konventsiooniga sidusus võib kõlada küll kuivalt, kuid tegelikult see tähendab seda, et inimõigused on põimitud kõike, mida me teeme nii Euroopas kui väljaspool Euroopat. et kõikidel inimestel on samad äh, üldõigused, ükskõik kus nad siis ka elaksid. see raport toob välja ka selle, kui oluline on vastutus ja kui oluline on meie töö oluliste probleemide väljatoomisel. ja tooksin siin välja kaks teemat, mis mõlemad puudutavad äh, nii vastutust kui sidusust. esiteks naiste roll. eile, kui kohtusin Michelle Bachelet'ga, rääkisin just naiste rollist ja sõlmisin meie kokkuleppe ÜRO-ga, et kuidas enam naisi toetada kogu maailmas. praegu on väga oluliseks teemaks äh, tõusnud ka äh, uskumuste põhine diskrimineerimine. samas sallivus on Euroopa Liidu üks põhiväärtusi ja just seetõttu me peaksime tugevdama oma poliitikat äh, usuvabaduse tagamisel. me peame jätkama oma tööd, et võimalikult laiapõhjaliselt ratifitseeritaks ning aktsepteeritaks Rooma statuute ja selle tööga oleme me ka edusamme saavutanud. praeguseks oleme allkirjastanud kolm kahepoolset lepingut, üks meist puudutab rahvusvahelist kriminaalkohust ja rahvusvahelise kriminaalkohtu klauslid on võetud ka Euroopa naabruspoliitika tegevuskavadesse. Euroopa Liidul on võimalus inimõiguste teemaga tegeleda erinevates maailma ähm, paikades ning mõjutada riike ning režiime ka selle osas, kuidas me peaksime oma suhteid äh, nende riikidega kujundama inimõigused ei ole kunagi olnud olulisemad või nii paljude muutuste aluseks kui praegu, kui me vaatame kas või seda, mis toimub praegu Lähis-Idas, Põhja-Aafrikas, me näeme, et mehed, naised, noored ja vanad on võtnud julguse kokku ning astunud välja inimõiguste nimel. paljud neist on andnud oma elu selleks, et inimväärikus pääseks võidule ja ma sooviksin äh, neid kõiki selle eest austada. Euroopa Liit on äh, sellest ajendatuna välja töötanud ka uue lähenemise Euroopa äh, Liidu põhiväärtusteks on just inimväärtustest kinnipidamine ning tänu meie väärtustele on ka meie naabrid tugevamad. meie töö Euroop-, ÜRO Inimõiguste Nõukogus on endaga samuti kaasa toonud positiivseid muudatusi. üheksateistkümnendal eh, istungjärgul, mis lõppes kahekümne kaheksandal märtsil, Euroopa Liidu resolutsioon Süüria kohta võeti vastu neljakümne ühe häälega, poolthäälega neljakümne seitsmest. ja meie resolutsioon Birma, Myanmari kohta võeti vastu konsens-, konsensusele põhinevalt ja samuti ka Euroopa Liidu resolutsioon Äh, usuvabaduse kohta. nii et äh, see täiskogu oli väga oluliseks äh, sammuks nendele inimestele, kelle, keda tihti marginaliseeritakse. ja väga oluline on siin ka just diskrimineerimise lõpetamine vastavalt seksuaalsele orientatsioonile. ka see on täiesti vastuvõetamatu, et kaheksakümnes riigis endiselt on, mõistetakse kuriteona samasooliste vahelisi suhteid ja mõnes riigis on ette nähtud isegi surmanuhtlus. on väga oluline, et Barbara Lohbilen, Laima Andrikiene said kohtuda väga paljude rahvusvaheliste esindajatega ning Euroopa Liidu missioonide juhtidega see oli väga oluliseks näiteks sellest, millist rolli mängib Euroopa Liit inimõiguste edendamisel kogu maailmas ning kuidas Euroopa Liit, Euroopa Parlamenti selles kontekstis nähakse. minu detsembrikuine teatis näitas seda, kuidas kulgeb dialoog Euroopa Liidu institutsioonide vahel, keskenduti just inimõigustele ja demokraatiale ja loodan, et me saame kõik ühiselt kujundada välja selle tulevikustrateegia. nagu ma ütlesin, ahvetis kahekümnendal märtsil töötame me selle nimel, et ähm, seada sisse eri, inimõiguste eriesindaja ametikohta. see peab olema keda, keegi, kes äh, on juba saavutanud väga palju inimõiguste nimel võitlemisel ja Künichi äh, koosolekul arutasime seda, kuidas tegevuskava koostada, et see kõik tõepoolest ka teoks saaks, see toob endaga kaasa teisi algatusi lisaks sellele, mida me oleme juba praegu äh, välja, millega me oleme juba praegu välja toonud sada kuusteist Euroopa Liidu delegatsiooni omavad praegu juba inimõiguste esindajat ja mõnedes on neid lausa kaks nii poliitilise kui koostöösektsioonides kõikide nende teemade osas tahan ma teiega tihedat koostööd teha. Euroopa Liidu inimõiguste poliitika ülevaatamine kuulutati välja just siin kojas, nii et on loomulik, et jätkuv töö inimõiguste ja demokraatia alal toimub koostöös selle kojaga ja ma olen pöördunud inimõiguste alakomisjoni poole et nad samuti teeksid minuga tihedalt koostööd. tahaksin kiita veel kord härra Howitit tehtud töö eest ja tahaksin tänada Euroopa äh, Parlamenti inimõiguste eest võitlemisel tehtud töö eest. La... suur tänu. Äh, Lady Ashton, edasi läheme fraktsioonide nimel kõnelejate juurde Rahvapartei nimel, kõigepealt palun härra Kšõp kaheks minutiks suur tänu, proua president. see aastaaruanne, aruanne inimõiguste kohta oleks tulnud vastu võtta juba eelmise aasta detsembris. Äh, ometigi vaatame me seda kahe tuhande kaheteistkümnenda aasta kevadel. aga see on ka õigustatud, sellepärast et me analüüsime aastaaruannet seoses Euroopa Liidu inimõiguste ja demokratiseerimise positsio-, äh, dokumendiga ning eelmise aasta detsembris Lady Ashton sellise ettepanekuga meie poole pöördus. palju on inimõiguste vallas juhtunud kahe tuhande kümnendal aastal, aga seda raportit vastu võttes ei saa me kuidagi teisiti, kui meid vaimustab pidevalt ke-, Araabia kevad, sellepärast et see näitab, et meie suhtumine demokraatlike protsesside toetuseks on olnud õige. tundub, et see on mõjutanud Araabia kevadet ning ka uued Lissaboni lepingu sätted on siia panuse andnud. tunnustan härra Hauati, Hauiti tööd, tahan tänada teda väga hea koostöö eest Rahvapartei nimel ning tahaksin eriti juhtida tähelepanu Äh, inimõiguste situatsioonile Valgevenes, eriti nende inimeste õigused, kes on, kellele on määratud surmanuhtlust, nendele inimestele oleks vaja õiglast kohtupidamist, nende perekonnad väärivad informatsiooni oma lähedaste kohta ja ma näen, et siin on Valgevenes astutud kindlasti suur samm edasi kahe poliitilise vangi vabastamise suunas ma tervitan ka meie viimast resolutsiooni, mis puudutab inimõigustest äh, kinnipidamist partnerriikides, mm, eriti Ukrainas, ning äh, Euroopa Demokraatiafond on väga teretulnud äh, algatus, see toetab demokraatlikke protsesse ka siirdajal erinevatest riikidest. raport mõistab hulk, hukka Äh, usuvähemuste tagakiusamist erinevatest riikidest. me kindlasti ei saa silma pigistada kinni äh, usulisel alusel sooritatud kuritegude suhtes. Äh, ka ombudsmani koha loomine partnerlusriikides on väga teretulnud algus, see on Poola ja Prantsuse koostöös sündinud ning see on väga hea algus inimõiguste jälgimiseks. samuti tahaksin ma ettevõtete sotsiaalse vastutuse küsimusele pöörata tähelepanu inimõiguste kontekstis ning ka kaubandussuhete kontekstis Euroopa Liidu naabrusriikidega, aitäh! suur tänu! ja nüüd sotsiaaldemokraatide nimel proua Kopa, palun kaks minutit. suur tänu, proua juhataja ma tahaksin õnnitleda kolleeg Hautit suurepärase raporti puhul, aga seda ütles ka juba kõrge esindaja proua Ashton. me peame mõistma seda, millisel ajahetkel me elame ja peame olema valmis ka enesekriitikaks. Lääs ja Euroopa Liidu liikmesriigid on aastaid passiivselt või aktiivselt äh, toetanud äh, Põhja-Aafrika diktaatoreid, lootes saavutada stabiilsust. täna me aga saame kõik aru, et äh, ei ole võimalik saavutada pikaajalist stabiilsust, kui demokraatiast ja inimõigustest ei peeta kinni. kui me tõesti soovime, et Euroopa Liit töötaks aktiivselt inimõiguste nimel, siis me peame lõpetama kahe mõõdupuuga mõõtmise inimõiguste puhul igasugune abi kolmandatele riikidele peab olema seotud äh, survega inimõiguste valdkonnas. inimõiguste klausel Euroopa Liidu kaubanduslepingutes on oluline vahend äh, õiguste rakendamist läbi suruda. ja kui me lähtume loogikast äh, rohkema eest rohkem, siis peab järgnema ka vähema eest vähem. me oleme Euroopa Liidu seisukohti esindanud hästi rahvusvahelistel foorumitel, samas äh, Euroopa Liidu liikmesriikide suursaadikud äh, peaksid ka edaspidi võitlema tugevalt selle eest, et inimõigused üle kogu maailma oleksid kaitstud. me räägime palju usuvabadusest ja kaitsta tuleb kõiki religiooni esindajaid, mitte ainult kristlasi, nii nagu osad siin parlamendis soovivad, me peame olulist tähelepanu pöörama ka naiste õigustele, eriti nende õigusele otsustada ise oma keha üle. suur tänu! suur tänu! ja nüüd Alde nimel härra Donskis, palun kaheks minutiks. Uh... suur tänu, proua president! kõigepealt tahaksin ma tunnustada oma kolleegi härra Hauitit suurepärase raporti puhul. ma usun, et poliitiliste ja moriitili-, moraalsete tundlike küsimuste ühendamine erinevate poliitiliste fraktsioonide vahel Euroopa Parlamendis on väga raske ülesanne. see raport tõstatab küsimuse, kas inimõigused on keskses kohaks Euroopa Liidu jaoks, kas me näeme, et inimõiguste süvalaiendamine on välispoliitika oluline osa edasi on küsimus, kas inimõigused on ühine nimetaja kogu fraktsioonide lõikes Euroopa Parlamendis ning Euroopa eh, Liidus üldisemalt. ma usun, et kui inimõigusi väga selgelt rikutakse, näiteks eh, surmanuhtlus, piinamine, eh, usu- ja väljendusvabaduse takistamine ning seksuaalvähemuste tagakiusamine, selles suhtes on meil ühised vaated ning me jagame ühtseid väärtusi ja suhtumisi nendesse küsimustesse. jah, ma usun, et tuleviku väljakutse seisneb selles, et meie tunneme ära ja tegeleme äh, hägusamate inimõiguste rikkumistega. näiteks äh, erineval tasemel, tasandil õiguse mõistmine ning inimeste äh, erinev kohtlemine valitsuse poolt ja äh, inimeste vastu suunatud äh, väljapressimiskampaaniad äh, ning inimõiguste kaitsjate tagakiusamine. aga ma usun ikkagi, et ka nende võimaluste raames on raportöör teinud suurepärast tööd ning ma usun, et see raport katab äh, meie konsensust, ootusi ja väärtusi ning ma tunnustan ära, tunnustan ära Haavitit siinkohal, aitäh! Per... suur tänu, järgnevalt Roheliste nimel kolleeg Tavares pooleteiseks minutiks, palun. suur tänu. Lady Ashton, ma pean ütlema, et mind hämmastas tõepoolest, kui ma kuulsin äh, Rapsoli aktsiate juhtumist Argentiinas siin ei ole üldse inimõigustega mitte mingit seost ja äh, ja eelmisel nädalal oli sõjaline riigipööre ühes maailma otsas ja samal ajal Euroopa Liit tegeleb relvade ja äh, narkootikumide müümi-, äh, müümise ja vahendamisega Guinea-Bissaus nii et mina olen hämmastunud, et proua Ashton Guinea-Bissaust üldse ei rääkinud, tegemist on riigiga, mis juba pikka aega äh, on olnud kokkuvarisemise äärel ja seda, see olukord on veelgi akuutsemaks muutunud nüüd. Äh, ärgem laskem silmist, et Euroopa Liit on minevikus müünud äh, Süüriale relvi ning toimetanud neid Süüriasse läbi Küprose ning kõik need rahvusvaheliste konventsioonide rikkumised on tegelikult inimõiguste olukorra halvenemisele kaasa aidanud. nii et ma olen väga üllatunud kuuldes, et proua Ashton, kes on nii palju pühendanud äh, erinevatest ettevõtetest rääkimisele, äh, on inimõigused jätnud kõrvale. inimõigused, põhiõigused äh, tuleb, neid tuleb kaitsta üle kogu maailma ja ma arvan, et et äh, härra Howitt on oma raportis äh, kõik need teemad väga hästi tõstatanud, see on suurepärane raport ning tulevikus äh, on see meie jaoks väga suurepäraseks töövahendiks. ma usun sellesse raportisse, härra Howitt on võtnud väga õige lähenemise selles raportis ning ma hääletan selle poolt, mida ta rakenda, rakendada soovib, aga Lady Ashtoniga ma täna pärastlõunal rahul ei ole. suur tänu! ja nüüd äh, ECR-i nimel härra Sumanski kaheks minutiks, palun. proua kõrge esindaja, daamid ja härrad mõningates äh, valdkondades oleme me näinud äh, varasemate inimõiguste dokumentidega edasiminekut, eriti mis puudutab usuvabaduste küsimust, mis on ju põhiline inimeseks olemise vabadus. Te olete neid kinnitanud ning ka Euroopa Nõukogu konventsioonides on need kirjas. ometi kiusatakse kristja, kristlasi ta-, taga üle kogu maailma ja see on inimõiguste rikkumine. Araabia kevad on näidanud seda, et kristlaste jaoks sei-, seisneb selles oht ning me peame pöörduma erinevate partnerite poole eh, kogu maailmas. Eh, väga kurb oleks, kui kristlased eh, toodaks ohvriks demokratiseerumisprotsessidele selles maailma piirkonnas Prantsusmaa ja Ühendkuningriik on takistanud Euroopa Liidu inimõiguste konventsiooni ratifitseerimist ning see põhjustab ka konflikte kohtute vahel Strasbourgis ja Luksemburgis. see raport ei tohiks seksuaaltervisele viidata, sellepärast et, et selline viide toob allteksti äh, abortide rahastamisele üle kogu maailma, ka sellistes kohtades, kus abort on äh, ebaseaduslik ja see õõnestab neid äh, liikmesriike ja inimeste usaldust, kes ei ole komisjonile andnud vastavaid pädevusi, aitäh. Grazie per il gruppo FD l'onorevole Bell. FD nimel järgnevalt palun härra Proera. härra Pelder, vabandust. suur aitäh, proua president Hollandi televisioonis ja raadios oleme viimastel päevadel kuulnud ja näinud äh, šokeerivaid ülevaateid sellest, äh, kuidas inimesi röövitakse, eriti Egiptuse kristlastest äh, tüdrukuid ja naisi, kes vägisi konverteeritakse mm, islami usku. Äh, eriti meenub äh, üks kahekümne seitsme aastase Egiptuse naise juhtum, kes oma vangistajate käest äh, põgenes. nii palju, kui ma mäletan, siis kõrge esindaja vastas sellistele küsimustele kahe tuhande üheteistkümnenda aasta detsembris ning rääkis siis raskustest, kuivõrd raske on tõestada selliseid piinamisjuhtumeid ja röövimisjuhtumeid ähm, ning uskupööramisjuhtumeid samuti. ta viitas Egiptuse ametivõimudele ning palus nende koostööd ja abi selles küsimuses. Äh, tahaksin nüüd äh, küsidagi selle kohta, äh, kuna tegemist on kohutavate kuritegudega ning meil on vaja fakte nende tõestamiseks, seda me oleme ka Hollandi evangeelses te televisioonis näinud, viisteist tuhat kristlasest lapsevanemat viimaste nädalate jooksul äh, on näinud, et nende lapsed röövitakse ning kaheksakümmend protsenti nendest lastest olid alaealised ning äh, kümme last on nüüd äh, jõudnud vanemate juurde tagasi. ma näen endiselt oma silme ees kaadreid Egiptuse vanematest, üheksa-aastase tütre vanematest, kes nutavad äh, ja nende tütar äh, Nabila äh, teatas neile, et äh, nad, ta saab koju ainult juhul, kui ta muudab oma usku. nii et Egiptuse naiste ja laste piinamine tuleb lõpetada ning me peame andma vastulöögi õigel meetodil, et vastavad ametivõimud tagaksid õiguskindluse. minu küsimus on, härra Le-, proua Ashton, mida me saaksime teha selleks, et õigus jalule seada? suur aitäh! üheks minutiks järgnevalt kolleeg Feržat. aitäh, kõigepealt äh, sooviksin äh, tänada raportööri Richard Howitit. mul ei ole äh, kunagi varem õnnestunud sellises meeldivas õhkkonnas töötada ja nii selge oli tahe leida kompromissi ja tihtipeale see läks ehk isegi liiga kaugele see raport äh, on märgiks äh, selgest äh, tahtest edastada neid nõudmisi, mis on Euroopa Parlamendil inimõiguste vallas. väga oluline on tõepoolest tagada sidusus Euroopa Liidu sise- ning välispoliitika vahel ja me teame, et siin on veel palju ära teha. lisaks sellele, et me siin kogu maailmale õpetame ning jutlustame peame me vaatama ka seda, mis toimub meie enda riikides, nii et silmakirjalikkust peaksime me kindlasti vältima. ja me ei peaks tegema ainult tegu, tegusid, mis panevad meid ennast hästi tundma. me ei tohiks süstemaatiliselt ohverdada enda väärtusi äh, majandusliku liberalismi altaril. ma ei äh, jaga kõiki äh, neid äh, seisukohti, mis äh, raportööril on näiteks Euroopa naabruspoliitika osas. ma tahaksin rääkida nendest muredest, mis seonduvad demokraatia fondi loomisega ning diskrimineerimise vältimisega, aitäh! E nüüd äh, kuuluvuseta saadikute nimel härra Klaas, palun. werk om in te gaan op alle elementen van dit links geïnspireerde mensenrechtenverslag um, en ik. suur tänu, proua juhataja. ja tõesti väga raske on reageerida nendele vasakpoolsetele inimõiguslaste raportitele siit on paljugi välja jäänud. mina tahaksin tähelepanu juhtida valgete farmerite mõrvadele Lõuna-Aafrikas ja sellele, kuivõrd äh, süstemaatilised äh, sellised mõrvad on, sellele peaksime me tähelepanu pöörama. viieteist aasta jooksul on tapetud äh, viisteist tuhat farmerit, ütleb kõneleja, isegi lapsi ei säästeta. sellised mõrvad on äh, levinud äh, laialdasel geograafilisel alal Lõuna-Aafrikas ja tegemist on põhimõtteliselt äh, genotsiidiga, see ei ole tavaline kuritegevus vaid on tegemist suunatud rünnakuga nende farmerite vastu. loodetakse anda hoogu juurde maareformile, siis vägivald aina hoogustub. loodetakse, et puurid lõpuks lahkuvad Lõuna-Aafrikast ja saavutatakse sama olukord, mis meil on Zimbabwe's paluksin äh, proua Ashtonil ka sellele teemale tähelepanu pöörata ja lõpetada abi osutamine Lõuna-Aafrikale, kui seal olukord ei muutu. suur tänu, nüüd saavad äh, sõna kõnelejad enda nimel, härra Srafranka kõigepealt. proua juhataja, proua kõrge esindaja, härra Howiti raport äh, käsitleb inimõigusi ja käsitleb ka poliitilisi, majanduslikke ja ühiskondlikke tingimusi. tahaksin tänada kõrget esindajat äh, tema avasõnavõtu eest, mis puudutab äh, Repsoli ja Argentiina vahelist tüli, see kõik äh, ohustab edasisi investeeringuid Argentiinas. Argentiina ei ole pidanud kinni sõlmitud kokkulepetest. peaksime sellest rääkima välisministrite tasemel ja Euroopa Liidu parlamentaarne koostööassamblee, mis meil on siin Euroopa Parlamendis Argentiinaga, peaks ka oma töö peatama. edasi. muude teemade juurde, mis puudutab äh, Palestiina teemalist äh, valimisvaatluspetitsiooni, siis me ei saa seda vastu võtta, nii nagu me ütlesime väliskomisjonis ja sama võib öelda ka Kolumbiaga seotud teema kohta, mida mainiti. Kolumbiaga ei ole leping veel ratifitseeritud ja meie seda ei toeta. proua Ashton Euroopa Liidu inimõiguste poliitika kindlasti peaks äh, sisaldama ka Euroopa Liidu eriesindaja ametisse nimetamist inimõiguste küsimuses. me oleme seda nõudnud Euroopa Parlamendi resolutsioonis ja proua kõrge esindaja sellel isikul peaks äh, olema piisavalt ressursse ja vahendeid, et oma ametit ähm, korralikult äh, teostada suur tänu ja nüüd järgmisena kolleeg Šinišin, äh, palun. tänan, proua juhataja. ma tahaksin õnnitleda kolleeg Howitit suurepärase raporti puhul oma raportis juhib ta tähelepanu kõige olulisematele elementidele, mina keskendun naiste õigustele, sellepärast et üle kogu maailma kannatavad äh, naised diskrimineerimise, vägivalla ja ebavõrdse kohtlemise all. kui vaadata Euroopa Liidu inimõiguste alaseid prioriteete, siis endiselt äh, aktsepteeritakse naisi kui teise järgu kodanikke ma tahaksin siinkohal kiireloomuliselt paluda, et Euroopa inimõiguste ja demokraatia vahend mõistaks hukka igasuguse vägivalla naiste vastu vaimse, füüsilise, poliitilise, religioosse. naiste õigused peaksid olema prioriteetseks elemendiks läbirääkimistel kõikide kandidaatriikidele Türgi ametiasutustele tuleb endiselt meelde tuletada, et naistevastane vägivald ei ole vastuvõetav, see puudutab ka aumõrvu ja muud sellist, mis äh, kahjustavad äh, tugevalt Tur-, Türgi võimalikku liitumist Euroopa Liiduga. tüdrukute mõrvamine, selektiivne abort, reproduktiivtervise selektiivsed programmid, need on kõik teemad, millele tuleb tähelepanu pöörata inimõiguste raames ja ma kutsun üles kõrget esindajat äh, võitlema naistevastase vägivalla kõikide vormide vastu, sest et äh, selle puhul on tegemist ka inimõiguste rikkumisega. suur tänu ja järgmisena saab sõna proua Latford, palun. tänan, proua juhataja mul on äh, hea meel, et äh, raportöör toetab minu muudatusettepanekut, mis äh, puudutab Euroopa Liidu vastutust tagasisaatmise ja piinamise valdkonnas. me peaksime nõudma kõikide liikmesriikidelt allkirjastama konventsiooni, mis puudutab äh, sunniviisilist tagasisaatmist. kõrge esindaja ei ole aga seni kinnitanud üle, et narkovastane võitlus Kesk-Aasiat ei too endaga kaasa seda, et vahistatud äh, isikud äh, Iraanis hukatakse. edasi ekspordikontrollid äh, farmatseutiliste toodete osas. meil tuleks selliste toodete eksport keelata, kuna neid äh, teatavaid ravimeid kasutatakse surmanuhtluse täideviimisel Ameerika Ühendriikides. Ühendkuningriik soovib äh, küll ühineda Euroopa Liitu inimõiguste konventsiooniga, see protsess on äh, veninud teatavate detailide tõttu, aga Ühendkuningriik on poliitiliselt siiski pühendunud ja pühendunud sellele konventsioonile täna. suur tänu, järgmisena härra Stevenson, üks minut, palun. suur tänu, juhataja parunes Ashton, teid ei rünn-, teid ei üllata see, et äh, ma ei saa siin jätta mainimata Ashrafi laagrit. paljud on nüüd siirdunud laagrisse Liberty, tuhanded inimesed elavad nüüd äh, seal juba kolm kuud, kuigi see laager on mõeldud äh, ehk paarinädalaseks peatumiseks see laager on täiesti ebapiisav sellise hulga inimeste majutamiseks, nad elavad konteinerites, infrastruktuur praktiliselt puudub, Iraagi valitsus ei luba neil äh, tuua omale vara Ashrafist, ei lubata isegi ehitada teid äh, üle jämeda kruusa ja et asja veelgi hullemaks teha, siis ähm, Iraagi valitsus on jubanud Iraani luureasutusel äh, asuda tööle laagri lähedal. proua Ashton, öelge Iraagi valitsusele, et nad äh, peavad äh, Ashrafi inimeste nõudmistele vastama, tänan suur tänu ja järgmisena saab sõna härra Van Heke üheks minutiks. suur tänu, proua juhataja. raport äh, on äh, siin äh, sigri-migri mõningatest headest, mõningatest teistsugustest ettevõtmistest siin räägitakse sellest, kuidas Euroopa Liit saaks parandada inimõiguste olukorda. aga kõige hullem on see poliitiline korrektsus. viidatakse religioosse vähemuse halvale olukorrale, naiste olukorrale, islamimaades viidatakse Aafrika ka ehk Araabia kevadele, aga ollakse piisavalt arad, et mitte mainida islamit kui probleemi ja just sinna on koer maetud. Euroopa Liitu kutsutakse üles äh, võtma tarvitusele meetmeid äh, ja nii edasi. jutt juhitakse tähelepanu sellele, et meil peaks olema vähem ebaseaduslikke sisserändajaid, aga me oleme poliitiliselt nii korrektsed, et me ei julge välja öelda, et nad tuleks oma koduriikidesse tagasi saata, tänan. suur tänu ja sõna saab härra Prons üheks minutiks. tänan, tsiteerin raportööri, et Euroopa Liit oleks usaldusväärne tegija peab ta vältima topeltstandardeid sise- ja välispoliitikas. see tähendab äh, seda, et Euroopa Liit peab tegutsema nii, nagu ta teistelt äh, nõuab. türanniad äh, näiteks on seotud teat-, keeravad ära poliitilised parteid, avaliku arvamuse. Türgis Orhan Pamuki näide türanniad äh, panevad inimesed vangi, kui nad äh, on teisel poliitilisel arvamusel kui poliitiline eliit ja Gert äh, Wildersi poolt võetud sammud kutsusid üles justiitsasjade voliniku mainima tema vastu võetavaid võimalikke samme, nii et Euroopa Liidu riigid peaksid kõigepealt äh, kodus asjad korda tegema, enne kui teisi õpetama hakkavad. tänan ja ähm, härra Prokk, poolteist minutit, palun. proua asepresident, austatud kolleegid, kõigepealt ma sooviksin tänada härra Howitit suurepärase töö eest, mis ta on äh, teinud. siin on juhitud äh, tähelepanu paljudele inimõigustega seotud probleemidele ja on äh, selge, et meil peaks olema välisteenistuses äh, inimõiguste eriesindaja. oluline on, et meil oleks ennetav äh, inimõiguste poliitika. kui vaadata, kuidas areneb olukord Egiptuses, siis miljonid kristlased istuvad seal sõna otseses mõttes kohvrite otsas. viisteist miljonit äh, kopti on elanud äh, sajandeid koos äh, moslemitega, aga praegu, kui vaadata Egiptuse põhiseadusega seotud protsessi, siis me jõuame täiesti uude ajahetke, mis võib ta-, kaasa tuua meeletu rändelaine meil tuleb üle vaadata kaubanduslepingud. ma olen tänulik äh, selle eest, et ei allkirjastata assotsiatsioonilepingut Ukrainaga nii kaua, kui opositsiooni esindajad on äh, vanglas. opositsiooni äh, naisjuht on haigena vanglas valuvaigistite all ja neid antakse talle ainult äh, siis, kui ta on nõus minema ülekuulumisele. see on piinamine, nagu arstid on äh, täheldanud. seda kõike äh, teatavatel strateegilistel kaalutlustel, mis lähevad meie põhimõtetega vastuollu täna. E nüüd sõna härra Kom-, proua Komešile ma kuulsin äh, poliitilist äh, deklaratsiooni, milles äh, te mainisite uut inimõiguste strato-, strateegiat ja rääkisite uuest eriesindaja koha loomisest. väga oluline on siin arvesse võtta ka Euroopa Parlamendi poolt tõstatatud küsimusi, mis leiavadki kajastamist kolleeg Howiti raportis peaks ta arvesse võtma ka neid muud-, muudatusettepanekuid, mis puudutavad vähemuste, seksuaalvähemuste olukorda, Euroopa äh, poliitika äh, erinevates teemades, millele selles raportis on tähelepanu juhitud inimõiguste vallas. me peame õppima Araabia kevade õppetundidest kuid peame arvestama ka seda, et endiselt repressiivsed režiimid tegutsevad ja kui me vaatame kas või Etioopia juhtumit, täielikult repressiivne režiim, mis saab äh, kogu võimaliku äh, abi Euroopa Liidult. meil on vaja arukamat äh, poliitikat ning ähm, kodanikuühiskonna kaasamist, tagamaks, et meie poliitikad, kõik poliitikad võtavad arvesse ka inimõiguste teemat. Euroopa Liidu töötajad, samuti esinduste, delegatsioonide töötajad peavad läbima ka inimõiguste alase koolituse. Euroopa Parlament on sellele teemale väga palju tähelepanu pööranud ning ma arvan, et me peaksime enam kaasama ka kodanikuühiskonda, loodan, et teie, Lady Ashton, kui te külastate selliseid riike, kus inimõiguste kaitsjatel on raske elu, et te toonitaksite, te kindlasti kohtu-, kohtuksite nendega ning kajastaksite nende muresid ka tagasi pöördudes. Grazie, la parola all onorevole Koval per un minuto. nüüd härra Koval, üks minut palun aitäh! minu esimene märkus on järgmine, me räägime tihtipeale üleminekuriikidest, räägime majandusreformidest, me kuulsime eh, proua Timošenkost ja räägiti sellest, et eh, eriti hästi ei ole kulgenud kohtu reform ei peeta kinni inimõigustest, kuid oluline on see, et me mainiksime ka Euroopa Demokraatia Fondi. enne seda, kui see luuakse, ei tohiks see ära vaibuda bürokraatiasse. me peame muidugi toetama Põhja-Aafrikat ja teisi riike, kuid me sooviksime vähem bürokraatiat sealjuures, tahaksin üles kutsuda kõiki Euroopa Parlamendi liikmeid, et äh, me peame kindlasti astuma välja kristlaste tagakiusamise vastu, peaksime selgelt äh, väljendama seda, mis tegelikkuses toimub. E aitäh, nüüd härra Provera, poolteist minutit, palun La libertà di culto appare sempre più in pericolo. aitäh, eh, proua Ashton. tundub, eh, et usuvabadust eh, ähvardab üha enam ohte Lähis-Idas diskrimineeritakse kristlasi ning ka Sahara aluses Aafrikas, näiteks Nigeerias, samuti ka Kaug-Idas, Indias, Pakistanis ja ka Koreas rünnatakse religioosseid ehitisi, piinatakse usklikke ning sunnitakse neid usku vahetama. umbes kaks miljonit kristlast on vähemuseks omaenda riigis ning seetõttu on nad ohus, kuid usuvabadus peaks olema üks põhivabadustest. Euroopa Liit ei ole olnud eriti tõhus sellise vägivalla hukkamõistmisel ning usuvabaduse kaitsmisel. tahaksin korrata seda, mida olen juba varem öelnud, meil peaks olema konkreetne raport numbritega, eh, moni-, kus me siis monitooriksime seda olukorda öö, eh, usuvabaduse kaitsmisel. nüüd öö, eh, sõna härra Valesale poolteist minutit. aitäh, daamid ja härrad, alustaksin sellest, et äh, tänaksin härra Howitit äh, raporti eest, see on heaks lähtekohaks keeruka teema käsitlemisel. see on ammendav nägemus inimõiguste olukorrast Euroopa poliitikate kontekstis muidugi me räägime siin äh, kõrge tööpuuduse olukorras ja seetõttu on kergesti kaovad silmist olulised põhiväärtused, kuid äh, põhiväärtuste kaitsmine on olnud alati eeltingimuseks koostöö tegemisel Euroopa Liiduga ja see toob endaga kaasa ka majanduslikku kasu kuid majanduslik kasu ei tohiks kunagi olla olulisem kui indiviidide vabadus ning nende väärtused. ja see on praegu seda enam aktuaalne teema, kuna me peame kaubandus või siis ka liitumisläbirääkimisi riikidega, kus ei ole tingimata samasugused väärtused nagu Euroopa Liidus. me ei tohiks muutuda inimõiguste politseinikuks äh, maailma tasandil, kuid kui meie käes on vahendid kolmandate riikidega koostöö äh, tegemisel kaitsmaks väärtusi, siis äh, me peaksime neid võimalusi ka kasutama. aitäh. nüüd härra Provera, kas äh, olete nõus vastu võtma sinise kaardi küsimuse proua de Kaiserilt? Euh, ma ei taha äh, siin pahatahtlikult nüüd küsimust esitada, kui te räägite usuvabadusest, mina, kes ma olen agnostik, äh, siis võiksin rääkida ka veendumuste vabadusest et kui me räägime usuvabadusest või usu praktiseerimise vabadusest, siis tundub, eh, nagu me pea pool eh, siinsest kojast amputeeriksime. jah, härra Provera, muidugi eh, räägime sellest kõigest, sellest raportist, kuid ka ilmalikele peaks jääma võimalus enda filosoofiat järgida, mis ei sarnane teie omaga. kui me seda ei tee, siis mulle tundub, et mul on liiga tehtud. ja see islamivastane rünnang, mis üks te-, ühe teie kolleegide, kolleegide suust äh, kostis, oli mulle ka väga vastumeelne. praegu. Ma il, il rapporto parte da quello che io auspico si, si possa. see raport või see, mida mina sooviksin näha, oleks äh, üksikasjalik äh, raport äh, usuvabaduse rikkumise kohta üldiselt, ükskõik siis millise usuga oleks tegemist, mille praktiseerimist takistatakse ükskõik kus siis maailmas. nii et see oleks siis diskrimineeriv käitumine ükskõik millise usundi vastu. see põhineb sellel, et üha enam sagenevad rünnakud usklike vastu ja need muutuvad üha tõsisemaks ning arvukamaks. ja kuna parlament näeb inimõiguste kaitset äh, väga olulisena, siis äh, usu, religiooni kaitse on äh, väga oluline, kuna see põhineb ju eetikal ja me peaksime seda kaitsma, sest nii saame me olla järjepidevad enda eesmärkidega ning ka inimõiguste kaitsmisel mis, nagu tihti öeldakse, on üks suuremaid äh, tsivilisatsiooni saavutusi kogu maailmas. Äh, e aitäh. nüüd proua de Kaiser, poolteist minutit. eks ma siis lähen joon kohvi ära proua Veeraga, et seda arutelu jätkata. aga nüüd äh, tõsisemalt. raportöör Richard Howitilt on suurepärane kuid juhiksin tähelepanu omalt poolt kahele aspektile. kõigepealt, äh, kõigepealt tahaksin rääkida geide ning lesbide õiguste rikkumisest. Äh, kahetsusväärne on see, et siin ei ole sellel piisavalt tähelepanu pööratud. proua Ashton on juhtinud ju tähelepanu sellele, et kõikide meie partnerriikides oleks piisavalt tähelepanu pööratud geide ning lesbide õiguste tagamisele teine küsimus, millele tahaksin tähelepanu juhtida, on see äh, kurikuulus uus naabruspoliitika. me muidugi usaldame teid, äh, usaldame komisjoni, nõukogu, kuid äh, siiski on meil teatud kartus, et see uus naabruspoliitika on sama pime reaalsuse suhtes äh, kolmandates riikides, kui oli eelmine naabruspoliitika. Richard ütles väga hästi, et me sooviksime teada, milline on täpselt see meetod, millised on täpselt need äh, kriteeriumid ja mõõdikud, et meil oleks tõepoolest äh, enam, enama eest poliitika ja see öö, äh, kindlasti väljendab äh, seda tegutsemistahet, mis äh, saab väljenduma ka meie hääletuses. E nüüd äh, härra Posselt poolteist minutit. proua juhataja. proua Ashtonil on õigus et äh, alates esimestest otsevalimistest tuhat üheksasada seitsekümmend üheksa oleme me tegutsenud äh, inimõiguste valdkonnas, aga sama me ootame ka komisjonilt ja nõukogult, teilt, proua Ashton. juhin tähelepanu konkreetsetele punktidele. kristlaste jälitamine. proua de Kaiser, loomulikult teil on äh, õigus, me oleme ka agnostikute ja moslemite veendumuste toetamise poolt, aga kuna kristlasi kiusatakse taga üle kogu maailma, siis Euroopa kui valdavalt kristlik kontinent peab kaitsma neid kristlasi, see on meie kohustus, me ei jäta äh, kedagi äh, hooletusse, me peame toetama ka homoseksuaalide õigusi, aga me ei tohiks äh, jätta kõrvale kristlasi, kes on meie eriliseks sihtgrupiks inimõiguste poliitikas ja meil on loomulikult äh, vaja mõõta samade mõõdupuudega, me ei peaks kritiseerima ainult väikseid äh, riike, kes äh, rikuvad inimõigusi ja jätma kõrvale Hiina ja teised suured, isegi siis, kui me õõnestame sellega oma majandustegevust. kolmandaks oluline on see, et inimõigusi ei kasutataks ideoloogiliselt ära. ma olen kõikide inimeste ja rühmade inimõiguste poolt, aga kui äh, kasutatakse ära inimõigusi selleks, et läbi suruda teatud äh, ühiskondlik-poliitilisi veendumusi, siis see õõnestab inimõigusi üldiselt ja ei ole meie koja vääriline. tänan ähm, härra posselt kas te võtate vastu sinise kaardi küsimuse? Äh, härra Vaiglilt. ja loomulikult, ütleb härra Busselt. Prepričan sem, da bo spoštovani kolega. austatud äh, daamid ja härrad, ma olen veendunud, et äh, kolleeg Posselt suudab vastata minu küsimusele loovalt. kas ta on arvamusel, et me oleme Euroopas usaldusväärsed, kui me võitleme üle kogu maailma kristlaste eest, aga samas äh, arvestame ka teiste Euroopas ja lääne poolkeral elavate religioossete kogukondadega. on olnud äh, juhtumeid, kus teiste religioonide esindajad on äh, olnud puudutatud sellest, kui nende õigusi on rikutud ja nende tundeid riivatud. proua asepresident, me räägime inimõigustest maailmas väljaspool Euroopa Liitu ja kristlaste tagakiusamine on omaette probleem. loomulikult me peame võitlema ka moslemite ja teiste õiguste eest. näiteks kui moslemeid äh, kiusatakse taga Serbias äh, Novi Pasa piirkonnas Euroopa Liidu kandidaatriigid, siis see on äh, minu arvates suureks probleemiks. loomulikult on inimväärikus äh, puutumatu, see puudutab kõiki, ükskõik mis religiooni esindatakse täna. Grazie, onorevole Costello, per un minuto. suur aitäh, proua Costello, üheks minutiks palun. aitäh, proua president ma tervitan seda raportit ning tahaksin tunnustada härra Howitit. kaks küsimust on aga, mida ma tahaksin selles raportis konkreetselt puudutada. esiteks, mis puudutab äh, inimõiguste ja rahvusvahelise õiguse rikkumise äh, vastutusele võtmist äh, Euroopa Liidus. seetõttu toetan ma muudatusettepanekut, mis puudutab Palestiina okupeeritud territooriumit ja Gaza sektorit nii nagu juba öeldud, arvan ma, et Euroopa Liit peab näitama äh, sidusust meie poliitikaalgatuse ja resolutsioonide suhtes ühelt poolt äh, ning kahepoolsete kokkulepetega äh, eri riikide vahel teise, teiselt poolt tahaksin soolise identiteedi küsimusi puudutada ning äh, seksuaalvähemuste positsioone ka. muudatusettepanekud seitse ja kaheksa toetavad äh, neid õigusi. sooline identiteet tuleks kindlasti äh, psüühiliste häirete nimekirjast maha võtta soolise identiteediga inimesed kindlasti ei peaksid saama õigust, et nende õigused, et äh, nende uue mm, identiteedi kohta mm, nad saaksid ka vastava äh, passi, aitäh. suur aitäh, kolleeg Milan Mann, palun pooleteiseks minutiks. suur aitäh, kõigepealt äh, Lady Ashton, tahaksin tänada teid selle eest, et te rääkisite sellest, kuidas Repsoli küsimust Argentiinas on lahendatud, see rikub erinevaid õiguslikke põhimõtteid, mida Euroopa Liit äh, toetab, nii et suur aitäh teile teie reaktsiooni eest selles küsimuses. Euroopa Liidu lepingu artiklid kolm ja kolmkümmend üks ütlevad väga selgelt, et inimõigused on väga olulised ka Euroopa Liidu välissuhetes õigusriigi põhimõtted ja inimõigused on seetõttu Euroopa Liidu põhiseadusliku aluse osa ning ka liikmesriikide väärtuste osa. rahvusvaheline kogukond tervikuna äh, peab silmas seda, et äh, inimõigused on võõrandamatud ja universaalsed. ning inimõiguste kaitsmine ei tohiks kindlasti rikkuda mittesekkumisprintsiipi teiste riikide siseasjadesse see raport viitab väga oluliselt, kui olulised on inimõigused Euroopa Parlamendile. kui me vaatame seda, kuidas Euroopa Parlament on tööd teinud inimõiguste vallas, näitab Euroopa Parlamendi prioriteete ning äh, seetõttu on väga oluline minu arust ka, et inimõiguste äh, esindaja positsioon on sisse seatud Euroopa Liidus. inimõigused on alati akuutne teema ning me peame oma lähenemist inimõigustes muutma siis, kui maailma kontekst muutub nii et me inimväärikust saaksime üleval hoida ning tagada, et inimõiguseid rakendataks kõikjal. seetõttu äh, ma tervitan seda, mida te ütlesite, proua Ashton, mm, see, mis ka raportis kinnas, kirjas on, kinnitab seda, et Euroopa Liidul on suured ambitsioonid inimõiguste kaitsmisel kogu maailmas. suur aitäh! suur aitäh, kolleeg Papadopoulou, palun üheks minutiks της Άνοιξης η Ευρωπαϊκή Suur tänu, juhataja. Araabia kevadest peab Euroopa Liit äh, õppima omad õppetunnid tuleviku silmas pidades. me ei tohi mõõta erinevate mõõdupuudega. välispoliitikas äh, me nõuame ju demokraatiat, õigusriiklust, inimõiguste austamist kolmandatelt riikidelt ja seetõttu ei tohiks me kõrvale vaadata, kui äh, Euroopa Liidus on näiteks sellised liikmesriigid nagu Küpros, kus äh, ei austata inimõigusi okupatsiooni tõttu peame tagama, et inimõiguste klausel sisalduks kolmandate riikidega sõlmitavates kaubanduslepingutes. me peame rakendama sanktsioone, kui rikutakse vähemuste või naiste õigusi, kui äh, ametiühingu liikmeid või ajakirjanikke kiusatakse taha, taga näiteks äh, Türgi poolt, me peame kindlasti pöörduma Rahvusvahelise Kriminaalkohtu poole vastavatel juhtumitel ja Euroopa Liit peab tagama igati läbipaistvuse ka rahvusvahelistes organisatsioonides, mis tegelevad inimõigustega täna. Sono... suur tänu. meil on nüüd vaba mikrofoni vooru käes kord, aga palun hoidke kinni ühest minutist äh, kui te sõna saate. hea kolleeg Papadopoulou, kas te võtate härra Posteltis vastu sinise kaardi küsimuse? jah. suur tänu, juhataja. ma tahaksin kolleeg Papadopoulult äh, küsida, et kas ta tagab äh, koos meiega, et Küprose eesistumise ajal äh, nõutakse Türgilt konkreetsemalt äh, demokraatiast ja inimõigustest kinnipidamist. parlament on öelnud selgelt välja, mida me Türgi tegevusest äh, arvame. kas äh, seda teevad ka komisjon ja nõukogu ja kas proua Papadopoulou võib meile olla abiks Küprose küsimuses täna? kõneleja mikrofonita tehnilised probleemid, kõneleja endiselt mikrofonita. Yeah, I tried to do, but what can I do? Régis 629. tehnilised probleemid jätkuvad, mikrofonid ei tööta. okei, now is okei okay.. Thank you very much, sorry for that. kas nüüd toimib ja suur tänu. Küprose vabariigi positsioon on selge. Küprosel ei ole plaanis kasutada vetoõigust äh, Türgi liitumise vastu, aga Türgi peab äh, ratifitseerima Ankara protokolli ja lõpetama inimõiguste rikkumise. kui Türgi need tingimused äh, täidab, siis Küprosel ei ole mingisuguseid probleeme Türgi liikmelisusega, aga pall on Türgi kätes täna suur aitäh ja läheme edasi vaba mikrofonini, äh, Kallar, palun. suur tänu, austatud äh, kolleegid. Euroopa Parlament on tegelenud inimõiguste aastaraportiga see on väga oluline dokument, millele pööratakse tähelepanu nii Euroopa-siseselt kui ka väliselt, selle vastu tunnevad huvi ka kolmandad riigid ja seetõttu on oluline raporti sisu ja kvaliteet. kolleeg Howitt on koostanud äh, suurepärase raporti. ta on koostanud äh, dokumendi, mis väärib meie kõigi tähelepanu. kõrge esindaja ütles, et äh, ilusad sõnad on äh, tähtsad, aga teod on veelgi olulisemad. me peaksime järgmisel äh, finantseerimisperioodil veelgi tugevdama oma rahastamisvahendeid, mis avaldavad tugevat mõju nende inimeste kaitsele, kelle inimõiguste peal trambitakse peame tähelepanu pöörama eelkõige just etnilistele vähemustele ja lastele. me rääkisime juba siin ka religioossetest kogukondadest ja nemad kannatavad just kõige rohkem. kolleeg Madeira. Eh, head kolleegid, see raport on iga-aastane Euroopa Liidu poliitikate hindamine Äh, sellest aspektist, äh, kui olulised on poliitikad olnud inimõiguste kaitsmisel kogu maailmas. Äh, ma tervitan kriitilist, aga samas konstruktiivset lähenemist selleks, et tugevdada meie poliitikaid, selleks, et toetada naiste õigusi, väga tihti on naised just nõrgaks vähemuseks, kelle õigusi ei tagata. mitmetes maapiirkondades, erinevates riikides maailmas äh, on naised majanduse südameks, nad tagavad peredele sissetuleku ning Euroopa Liit peab tagama koostöö rahvusvaheliste organisatsioonidega, kes nende probleemidega tegelevad. sealhulgas äh, toetama äh, sihtrahastamist äh, näiteks naistevastase vägivalla fond Äh, igasugune naistevastane diskrimineerimine ja vägivald tuleb hukka mõista, see ei ole õigustatud ei kultuurilistel, usulistel ega poliitilistel põhjustel, nii et äh, kuna Lady Ashton on täna meie juures, siis ma tahaksin äh, paluda, et meie Itaalia kolleegide suhtes midagi ette võetaks. suur tänu, härra Silvestris, palun. suur tänu. proua president, proua volinik, me näeme, milline suurepärane raport on meie laual ning äh, kindlasti rõhutab see väga õigesti neid õigusi, mida rikutakse, ükskõik kas naiste õigusi, poliitilisi õigusi, äh, seksuaalvähemuste õigusi või usulist tagakiusamist. aga mina, Lady Ashton, tahaksin keskenduda ühele kategooriale, mis üldse tähelepanu ei pälvi Euroopa poolt. mina ähm, andsin sisse kirjaliku deklaratsiooni koos mitmete kolleegidega koostöös mis äh, puudutab äh, sündimata laste õigusi. Äh, lapsed, kes mitte kunagi ilmavalgust ei näe, seetõttu, et naised otsustavad raseduse peat-, peatada. sündimata laste õigused tähendavad seda, et äh, sündimata inimestel on õigus näha ilmavalgust ja Euroopa Liit ei ole suutnud aastate jooksul, kümnete aastate jooksul suutnud mille, äh, sellega tegeleda, kui palju läheb veel aega mööda äh, enne, kui Euroopa Liit hakkab sündimata laste õiguste eest seisma. see sündimise õigus on põhiline õigus, mida Euroopas aga ei tagata. suur aitäh, härra Kuukan, palun! suur tänu, tahaksin tunnustada härra Hauitit äh, äh, koostöö eest variraportööridega. tulemuseks on väga hea raport, äh, mis meie ees täna laual. inimõigused on olnud meie koja arutelude südameks pikka aega. me oleme kõik nõus sellega, et inimõigused ja demokraatia peavad olema Euroopa Liidu sise- ja välispoliitika äh, keskmesse. seetõttu on sobilik, et aastaaruanne äh, annab olulise panuse äh, kahe poliitika vahelise äh, lingi ülesehitamiseks. viimased aastad on näidanud, et jätkusuutlik ühtne lähenemine inimõiguste kaitsel ja demokraatia kaitsel äh, Äh, on see, mis võimaldab Euroopa Liidu välispoliitikas muutusi esile kutsuda. Mm. Euroopa Liidul on konsolideeritud positsioon surmanuhtluse küsimuses ja ma kutsun üles äh, äh, proua Ashton teid survestama neid riike, kes surmanuhtlust endiselt kasutavad, seda, mm, seda mitte kasutama näiteks riikides nagu Valgevene. kolleeg Pasescu, palun aitäh! selleks, et tõhusalt kaitsta inimõigusi kogu maailmas, on meil vaja konkreetseid tegevusi ning meetmeid ja just seetõttu ma toetan kaheksanda artikli ettepanekut, mis puudutab selgete kriteeriumide väljakujutamist, kujundamist. tahaksin juhtida teie tähelepanu ka nendele inimestele, kes konfliktide all kannatavad tihtipeale räägitakse nende inimeste kaitsmisest, kuid ma sooviksin, et kõrge esindaja tõepoolest teeks lisajõupingutusi selle eesmärgi saavutamiseks. ja tahaksin rääkida ka Transnistria regiooni separatistidest. Vaduloivod kontrollpunkti rünnati mõned päevad tagasi, me ei tohiks põhiõiguste eiramist Euroopa Liidus endaski äh, eirata ma sooviksin, et komisjon võtaks äh, kindlakäelised äh, meetmed äh, ekstremistide poolt loodud veebilehekülgede osas näiteks Hollandis. aitäh, nüüd proua Tikao. instrumentul Euroopan pentru demokratie și drepturile aitäh. E, Euroopa Liidu tegevus inimõiguste ning demokraatia toetamiseks on äh, väga oluline ning väärib kindlasti ka kodanikuühiskonna toetust kogu maailmas. kaks tuhat neliteist kuni kaks tuhat kakskümmend on komisjon ette näinud ühe koma nelja miljardi euro suuruse fina-, finantseerimise, praegusel mm, finantsperioodil on see üks koma üks miljardit väga oluline on siin ka kommunikatsioonivahendite parem kasutamine, me peaksime kaitsma meedia iseseisvust, kaitsma äh, ajakirjanikke ning blogijaid peaksime tagama äh, vaba juurdepääsu informatsioonile, et meil ei oleks internetis tsensuuri ja et oleks võimalik äh, kaasata enam äh, konflikti äh, vahendajaid selles valdkonnas. ďakujem veľmi pekne pani predsedajúca pani ashton kolegyne kolegovia mm. aitäh lady ashton kallid kolleegid ma tahaksin tänada härra Howitit selle suurepärase raporti eest kui me räägime inimõigustest üleüldiselt ja kui me räägime Euroopa Liidu poliitikatest selles valdkonnas, siis lisaks kõigile nendele teemale, mida mainiti, me peaksime siiski rääkima ka sotsiaalsetest õigustest. sotsiaalsed õigused on kesksel tähtsusel meie kodanike seisukohast ja mina teen endast kõik selleks, et need peegelduksid ka inimõiguste alases raportis kriisi ja ning tööpuuduse õhkkonnas, kui me räägime eh, ebaseaduslikest immigrantidest, kes saabuvad Euroopa Liitu eh, majanduslikel põhjustel ja sotsiaalsete õiguste puudumise tõttu, me peaksime seda ka arvesse võtma ja see peaks peegelduma ka Euroopa Liidu poliitikates. Grazie, onorevole Vaigla aitäh, härra Vaigel, palun. še tako odlično poročilo, kot je poročilo gospoda Hovit. tänan. härra Hoviti raport on väga eeskujulik, aga ka see ei kata kõiki inimõiguste rikkumise juhtumeid. ma usun, et on õige tähelepanu juhtida inimõiguste rikkumisele, mis on juba aastakümneid aset leidnud äh, Lääne-Saharas. põgenikelaagris elamine ei ole aktsepteeritav äh, eluviis. sellele probleemile tuleks tähelepanu juhtida ja poliitiline lahendus ootab juba pikka aega realiseerimist. proua Ashton, ma tahaksin teie tähelepanu äh, juhtida sellele, et kaheksakümmend kolm Lääne-Sahara vangi on Maroko vanglates julgeolekunõukogus peaks toimuma arutelu Minursa missiooni üle, millel on võimalus jälgida ka inimõiguste olukorda. proua Jätenmägi, palun. austatud äh, juhataja siinsamas saalis me rääkisime Hiinas Uiguuri piirkonnas äh, asuva Kashgari linna olukorda. volinik äh, Füüle ütles, et Euroopa Liit teeb kõik selle piirkonna ja inimeste jaoks kuna Euroopa Liit peab oma lubadustest äh, kinni ja kuna me jälgime komisjoni tööd, siis ma tahaksin teada, mida on äh, teinud äh, kõrge esindaja selleks, et äh, Kashgari linn saaks UNESCO maailmapärandi osaks ja mida on tehtud Euroopa Liidu poolt uiguuri inimeste kaitseks või on siin olnud tegemist lihtsalt suusoojaks öelduga, tänan. aitäh nüüd äh, proua Lokviler. austatud äh, juhataja, kõrge esindaja, austatud kolleegid, äh, käesolev inimõiguste raport on väga hea ja kõikehõlmav dokument, mille me loodetavasti sel nädalal suurte häälteenamustega vastu võtame ma tahaksin rääkida nendest erimeelsustest, mis meil siin parlamendis olid ja on ja need puudutavad inimõiguste rikkumisi nagu näiteks äh, salavanglad äh, ja sellega seonduv äh, Euroopa Liidus, kui me ei lahenda neid oma probleeme ära, siis me oleme vastutustundetud, me peaksime inimõiguste nõukogu komisjonis selle teemaga tegelema veelgi rohkem, eelmisel nädalal meil oli ka vastav kuulamine äh, komisjonis, me peaksime üles näitama julgust äh, ennetada tulevikus selliseid kuritegusid täna. aitäh, nüüd äh, proua Lunacek. <laughs> aitäh, proua asepresident, aitäh Lady Ashtonile märkuste eest selle raporti kohta ja tahaksin tänada kolleeg Howitit selle väga hea raporti eest, kuid tahtsin juhtida tähelepanu paarile aspektile. räägime siin tsiviilühiskonna, kodanikuühiskonna ähm, teatud mehhanismide sisseseadmisest. nüüd muudatusettepanekud seitse ja kaheksa, see puudutab seksuaalvähemuste olukorda. kuna ma ise olen avalikult lesbiline naisterahvas ise, ma tean, kui palju neid inimesi, kes ei saa avalikult oma mm, seksuaalse identiteediga välja tulla, kes töötavad näiteks koolides või mõnedes teistes asutustes ja ma sooviksin, et te hääletaksite selle muudatusettepaneku poolt, kuna see on üks põhiõigustest, see on äh, ka kirjas Euroopa põhiõiguste hartas ja ma arvan, et te olete kõik sellega nõus, Euroopa Liidus ei tohiks olla diskrimineerimist, nii et palun hääletage selle poolt, toetage äh, Euroopa välisteenistust äh, kõiges selles, mida Lady Ashton ja välisteenistus teevad selleks, et ei oleks enam sellealast hirmu maailmas. aitäh, nüüd proua Miranda señora presidenta igual que la contundencia de la señora Ashton. aitäh, proua Ashton. Te tõite väga selgelt välja enda seisukoha Repsoli kohta Argentiinas. kõrge esindaja peaks äh, sama palju jõudu kasutama ka sellele, et kaitsta inimõigusi maailmas, ka need viisteist äh, kurdi, kes praegu Strasbourgis näljastreigil on. ja sama palju jõudu peaks kulutama ka okupeeritud territooriumide kaitsmiseks äh, Palestiinas äh, ning Sahara aluses, Aafrikas, kõikjal, kus rikutakse inimõigusi, me peaksime kasutama kõiki oma võimalusi selliste äh, probleemide lahendamiseks. Äh, härra Howitt äh, on siin väga hästi lahendanud MTÜ-de küsimus ning inimõiguste küsimus kaubandusläbirääkimiste kontekstis. et kõikides nendes küsimustes ma teda toetan. härra Ferreira, palun. aitäh me Euroopas arvame, et meil on õigus äh, inimõiguste alaseid äh, jutlusi pidada kogu maailmas, äh, kuid selline suhtumine tegelikult rikub inimõigusi. kui me räägime siin õigusest sotsiaalkindlustusele, toidule, tervisekindlustus, see kõik äh, annab ainult äh, tuld juurde IMF-ile selleks, et nad saaksid erinevaid äh, säästupoliitikaid rakendada, kasinusmeetmeid peale suruda riikidele. ja Euroopa Liit, kes peab loenguid inimõiguste alal, on ise rikkunud igasuguseid demokraatia põhimõtteid ning reegleid, praegu on selge see, et inimõigusi kasutatakse tihtipeale ainult äh, äh, ettekäändena selleks, et äh, rikkuda hartat ning meie täielikult kritiseerime sellist lähenemist. aitäh, proua Ashton! Uh, uh, uh, suur tänu, proua president, austatud liikmed. Te oleksite tõstatanud väga olulised küsimused inimõiguste võõrandamatusest ja universaalsusest. ma arvan, et on väga palju aspekte, millel peatuda, mul on väga lühike aeg, aga püüaksin siin mainida mõningaid nendest olulistest aspektidest. kõigepealt ma tahaksin öelda, et mul on väga hea, et härra Seniko Jebonorenko on äh, vangist äh, vabastatud äh, Valgevenes. me oleme nendega ühenduses ning loodan, et see on võimalus ka suhetes Valgevenega. see näitab Euroopa Liidu tugevust, see näitab seda, et me oleme otsusekindlad oma tegudes ja see näitab ka rohkem kui midagi muud, et äh, selgade kokkupanemine on väga oluline. Äh, väga mitmed parlamendiliikmed on tõstatanud äh, usupõhimõtete küsimused, see, et inimestel oleks võimalik uskuda seda, mida nad soovivad ning ma olen nõus ka teiega selles osas, et usuvabadus peaks olema inimõiguste üks keskne küsimus ja seetõttu aastaaruandes oleme me pühendanud ka ühe peatüki äh, sellele eesmärgile. see on osa meie inimõiguste tööst, aga see saab äh, väärilise tähelepanu. Äh, ma saan aru kolleegide murest olukorra üle Egiptuses, me hoiame silmad lahti, kuidas olukord edasi edeneb selles piirkonnas ja härra Donskis ütles seda, et inimõigusi võib ka varjatult või, või hägustatult rikkuda. me peame tagama seda, et inimõigusi ei rikutaks mitte ainult kõige ilmsemalt moelt ja et me kaitseksime inimõigusi, näiteks surmanuhtluse kaotamine, mis on väga põhiline osa meie, meie tööst, aga mm, samuti äh, olukorrad, kus inimesi ei lasta oma õigusi rakendada ja need olukorrad on varjatud. see viib väärikuse kaoni, äh, austuse kaoni, mm, mis on väga oluline inimeseks olemise osa. Äh, ma tahaksin öelda teile, et minu väljaütlemine Argentiina osas ei olnud selle debati osa. Äh, härra Salafranca palus, et ma ütleksin midagi enne arutelu algust Argentiina kohta, kuna ma homme siin kohal olla ei saa. ma olen nõus, et Guinea-Bissaus on kohutav olukord ja isegi enne sõjalist äh, riigipööret äh, äh, tegin ma poliitilise avalduse ja ma kutsusin kõiki osapooli üles käituma rahulikult ning ma mõistan hukka sõjalise riigipöörde. inimesed, kes on vangistatud, tuleks kohaselt vabastada. ja praegu vaatame me, kuidas me saaksime otsest abi osutada Guinea-Bissau kodanikele, aga me kindlasti mittelegaalset valitsust ei toeta, ma olen teiega väga nõus, aga ärge arvake, et ma tahtsin Argentiina teemat prioritiseerida, tegemist oli kahe erineva küsimusega. ma olen nõus nende liikmetega, kes on tahtnud inimõiguste eriesindaja positsiooni sisseviimist ning me töötame selle Eh, eriesindaja mandaadi kallal, me tahame eh, sellesse ametisse kedagi, kellel oleksid väga suured eh, kogemused, väärikus ja võimekused inimõiguste vallas. ning sellel eriesindajal peaks olema väga hea suhe ka Euroopa Parlamendiga. mulle valmistas rõõmu, et mitmed inimesed mainisid ka naiste õiguste küsimusi. seda, kui oluline on toetada naisi, eriti neid naisi, kes peavad elama hirmu ja terrori õhkkonnas, aga samuti toetada ka naisi, kes on pühendunud äh, oma maa majanduse ja poliitika arendamisele. kui inim-, kui naisi ühiskondadesse rohkem kaasata-, kaasatakse, on ühiskonnad rikkamad nii majanduslikult, poliitiliselt kui ka äh, ühiskondlikult üldiselt ning sunniabielude küsimus mõjutab väga paljusid riiki. kui ma olin inimõiguste minister oma koduriigis, siis ma töötasin õigusaktide kallal, mis puudutasid sunniabielusid, see on teema, mida me peame väga oluliselt vaatama kõikjal proua Lätford, ma juba ütlesin, et me tegeleme nende küsimustega, aga te teate, et ma olen surmanuhtluse kasutamise pärast väga mures Ehm, erinevates eh, riikides. Eh, sada surmanuhtluse täideviimist on Iraanis juba sellel aastal toimunud. Ehm, ma tean, et te olete kohalike inimeste pärast mures, oleme Martin Koblega endiselt eh, kontaktis ning survestame ka liikmesriike. meil on vaja ka parlamendiliikmete toetust selleks, et me saame palju, võimalikult palju inimesi abistada, aga me peame ÜRO-d ka rahaliselt abistama selles vallas. nii et äh, mida rohkem äh, ma saan äh, käesoleva koja tuge, seda rohkem saan ma ka tegutseda. aga oleme sellele eesmärgile pühendunud. mis puudutas Lõuna-Aafrikat, siis me oleme Lõuna-Aafrikaga sisse seadnud inimõiguste dialoogi, kus on võimalik arutada erinevaid teemasid. Äh, proua Gomes rääkis sellest, kui oluline on inimõiguslastega kohtumine, ma püüan seda alati igal visiidil teha, selleks, et kuulata äh, nende mm, ülevaadet äh, koduriikides ning nende tegevuse aspekte. ning ma olen loomulikult ka nõus, et seksuaalvähemuste õigusi peaks kajastama ka inimõigustes, mis on universaalsed. ma rääkisin juba sellest, kuidas me oleme eh, erinevate riikidega koos töötamas, inimõigused on üks indikaatoritest, mis näitab, kuidas me kolmandate riikidega koostööd teeme. nii nagu liikmed teame, püüame, liikmed teavad, püüame me koostööd teha inimestega koha peal, neid toetades äh, aga samas püüdes isoleerida ja survestada ka nende valitsusi. ja väga oluline on see, et me ei hülga inimesi, kes meeleheitlikult püüavad oma inimõiguste eest seista, aga me püüame neid kaasata nii palju kui võimalik. nii et äh, isolatsioon ja kaasamine peavad käima käsikäes, kaasamine on aga äh, tulemuslikum ja seetõttu on oluline meie poolt survet äh, jätkata ning Äh, viimane küsimus on lävendi küsimus, see on bürokraatili-, bürokraatlikum küsimus, äh, me peame praegu arendama välja metodoloogia lävendite seadmiseks, äh, meil on vaja tulemuslikkust inimõiguste vallas mõõta, jah, liikmed seda ka mainisid, pikk tee on veel käia, aga tegevuskava on esimeseks sammuks sel teemal ja lõpuks tahaksin tänada härra Hauvitit äh, selle töö eest, äh, mis ta on selle üliolulise raporti kallal teinud, ma tean teie isiklikku pühendumust sellele teemale ja, ja ma tunnustan seda väga. suur aitäh, Lady Ashton ja härra Haavit, palun kaheks minutiks saab sõna kõigepealt äh, ma tänas, tänaksin Lady Ashtonit pühendumise eest äh, inimõiguste eriesindaja ähm, positsiooni sisseseadmiseks, et see oleks inimene, kellel oleksid suured pädevused ning ähm, suur tänu ka teie väljaütlemise eest äh, tulemuslikkuse mõõtmise kohta ning sunniabielude kohta äh, Äh, mul on ka hea meel, kuidas surmanuhtluse küsimusse on suhtutud käesolevas äh, debatis. ma tahaksin äh, vastata ja tänada kõikide komplimentide eest, mida kolleegid ütlesid ning tahaksin härra Kripsi ettepanekut toetada, et Euroopa Liidu kaubandussuhetes peaksid olema ka inimõiguste aspektid kajastatud. härra Brock, härra Kuken ähm, ja proua Matera on näidanud, et me saame olulisi teemasid äh, adresseerida ka selles raportis. proua Lotford, äh, inimõiguste konventsiooni ratifitseerimise küsimused, mida on arutatud siin parlamendis ning ka äh, Euroopa Nõukogu Parlamentaarsel Assambleel, on selgeks teinud väga selgelt Ühendkuningriigi Äh, positsiooni ning mul on väga kahju, et konservatiivsed ja inimõiguste aspekti, äh, vastased aspektid on esile tekkinud, ilmselt sel nädalal midagi muutub, vaatame. Äh, topeltstandardid inimõigus, inimõigustes on aspekt, mida tõstatati samuti Lõuna-Aafrika mõrvade küsimus, härra Salafranca, kes õigusriigi põhimõtteid toetab Argentiinas, aga mitte Kolumbias äh,, samuti oli minu jaoks oluline, et kolleegid tõstatasid kristlaste tagakiusamise küsimused, see kindlasti ei alanud mitte koos äh, Araabia kevadega, äh, aga äh, kõikide usugruppide tagakiusamine igal pool peaks olema väga oluline küsimus. proua Castello ja de Kaiser on tõstatanud seksuaalvähemuste küsimused, see ei ole kindlasti midagi, mida me peame mm, käsitlema haigusena, nii et muudatusettepanekud seitse ja kaheksa on siin vägagi kohased. Mm, samuti äh, toetan muudatusettepanekuid, äh, mis puudutavad äh, erinevaid lähenemisi. kakskümmend kahe tegemist on kahekümne kaheksanda iga-aastase inimõiguste raportiga ja ma tänan kolleege siiralt, et mulle see väga oluline roll usaldati olla raportöör, aitäh! aitäh, sellega on äh, arutelu läbi, hääletus homme üksteist kolmkümmend ja järgmine päevakorrapunkt on komisjoni asepresidendi ning liidu